järgmisena Marco Capato raport teemal parlamendi nõukogu ja komisjoni dokumentidele juurdepääs. sõna saab härra Capato neljaks minutiks, palun. tänan, härra president. see raport puudutab juurdepääsu dokumentidele, mis on siis institutsioonide poolt väljastatud ning tahaksin esitada teile rea ettepanekuid. praegu meil on kolm põhilist asja. kõigepealt meil on äh, nõukogu, nõukogu moodustub siis, eks ole, liikmesriikide mm, esindajatest, neil on seadusandlik võim ning nemad peavad oma töös ja otsustes samuti täitma avalikustamise reegleid. näiteks meil on siin soovitud näiteks Rahvapartei poolt hääle, eraldi hääletust teatud paragrahvide osas, näiteks võtke paragrahv kolm, kus on öeldud, et on tarvis jätkutegevust seoses Mario, Maurizio Turco kohtuasjaga seoses tema viis asja kohtusse ning võitis kohtuasja selles küsimuses, mis puudutas siis juurdepääsu õigustalituste arvamustele institutsioonidelt. samuti äh, räägiti sellest, et ka delegatsiooninormid peavad olema välja toodud, nõnda et inimesed teavad, kes kuidas hääletab nõukogu tasandil ning ma loodan, et paragrahv kolme ning ka üheksat välja ei hääletataks. üheksandas näiteks on öeldu, räägitud Coreperist ehk siis alaliste esindajate koosolekul ja seal ka kasutusel olevatest saalidokumentidest või koosolekudokumentidest, mida samuti ei e, edastata või siis ka nõndanimetatud diplomaatilise konfidentsiaalsusnõude järgi mitte edastatavad dokumendid. Itaalia radikaalina arvan ma, et meil peaks olema avalik register äh, nõnda, et me teaksime, mida meie valitud esindajad teevad. Äh, näiteks, kas nad võtavad osa koosolekutest, samuti hääletusregistrid, kõik need peaksid olema avalikud. sellepärast arvan ma, et äh, veel on soovitud viienda punkti osas eraldi hääletust ja kui me nüüd ütleme, et osa sellest teabest on konfidentsiaalne, ma mainin seda lihtsalt sellepärast, et äh, et üks minu kolleegidest väga tundlikult suhtub sellesse teemasse. aga kõik, mida me siin ütleme, on see, et kui me sai, hoiame saladuses konfidentsiaalsusena, konfidentsiaalselt andmeid, siis me öö, äh, oleme avatud demagoogiale, sest on tuldud ju siia mm, parlamenti selleks, et filmida parlamendiliikmeid või spioneerida lausa teiste liikmete järele. aga siis me võtaksime ju selle öö, hoo neilt maha, siis nad näevad ise, et me, kõik need andmed on ju avalikkusele kättesaadavad me teame kõik, mis siin toimub ja minu arvates tuleks internetis otse üle kanda mitte ainult täiskogu, vaid ka teiste kogude, komisjonide ja muude Mm, kogude istungeid, siis punktis seitse soovitakse jälle Rahvapartei poolt eraldi hääletust ja mida me siin räägime, millest me siin räägime, nimelt kui on me peaksime kasutama avatud lähtekoodiga tekstitöötlusvahendeid, tulemuslikku mitmekeelsust, me peaksime hoolitsema selle eest, et kõigil on juurdepääs dokumentidele, kui see kord on avalikuks tehtud. sellepärast, et keeleküsimus on siin ka oluline, sellepärast peaks kõik leidma sellise teabe üles, isegi kui see on kuskile äh, ära peidetud, nii et kõik see teave, mis olemas on, see peaks olema kättesaadav kõikidele. Äh, ma tean, Cashmani raport tuleb meil ju ka varsti ette, kus me hakkame neid reegleid käsitlema. aga praegu lihtsalt tahaksime me panna paika selle, mida parlament tahab selles valdkonnas näha ning ma arvan, et need tähtsad punktid peaksid kõik siia sisse jääma ja me ei tohiks neid osasid välja hääletada. tänan, härra Kapato, nüüd siis proua Wallström komisjoni nimel. tänan, härra president, auväärt parlamendiliikmed kõigepealt suur tänu hästi kirjutatud ning väga huvitava raporti eest, kiidan raportööri selle eest, tegemist on tähtsa äh, ja väga äh, südamelähedase teemaga, eriti muidugi sel ajal, kui määrus kümme nelikümmend üheksa läheb ümbervaatamisele ja samuti Lissaboni lepingu valguses. see raport on loomulikult põhimõtteliselt määruse kümme nelikümmend üheksa rakendamise kohta ja sellepärast tahaksingi teile meenutada selle määruse rakendamise üht positiivset elementi. nagu kvantitatiivsed andmed näitavad ja parlamendi raport tunnistab seda ka, nimelt et me oleme andnud juurdepääsu suuremale arvule dokumentidele, samal ajal keeldumiste arv on vähenenud, me oleme pühendunud sel-, selle nimel tegutsema, et avatus ja läbipaistvus oleks suurem, äh, kuid mm, mõned soovitused selles raportis lähevad kaugemale, kui määrus kümme nelikümmend üheksa võimaldab, nad ei ole otseselt seotud komisjoni tegevusega, nõnda nagu me just ka kuulsime, ja käsitletakse tervet rida avatuse ja suhtlemisega, kodanikega suhtlemise teemasid, ma tervitan seda eriti, sellepärast et see on väga väärtuslik äh, Ähm, panus parlamendi poolt äh, selles valdkonnas ning käsitlen lühidalt paari või mõnda nendest soovitustest ja põhimõtetest, mis nende aluseks on, sellepärast et need väärivad kaalumist. kõigepealt äh, see kohtuasi äh, Turko kohtuasi, võtame selle tulemusi täielikult arvesse, see tähendab seda, et meil on tarvis suuremat avatust nõukogu seadusloomealases tegevuses. muidugi seda kohaldatakse komisjoni ja ka teiste muude institutsioonide suhtes ning komisjon hoolitseb selle eest, et iga taotlust käsitletakse vastavalt parameetritele, mille kohus seadis väga hoolikalt. teiseks ühiste reeglite kohal sisseseadmine haldusmenetluste jaoks. siin on vaja põhjalikumalt järele mõelda, sellepärast et paljud neist on väga spetsiifilised ja mõnikord lausa unikaalsed. mis tähendab seda, et meil on enam aega tarvis selleks, et siin lahendusi leida. siis soovitus määrust kümme nelikümmend üheksa ja küm-, kolm viiskümmend neli äh, ühendada, mis puudutab siis äh, olemasolevate arhiivide ühendamist, see on üpriski keeruline, sellepärast et artikkel kaks viis neli asutamislepingust ning määrus kümme nelikümmend üheksa neid ei kohaldata kõikide institutsioonide ja kogude osas ja see on samuti öö, oluline silmas pidada, isegi kui Lissaboni leping jõustub, sellepärast et siis juurdepääsuõigus laieneb kõikidele institutsioonidele, kõikidele organitele. sellepärast praegu ei ole lihtsalt võimalik neid kahte kokku panna. siis ombudsmaniga seotud kriitika, mis puudutab avalikke registreid, sellega seoses tahaksin kinnitada teile, et me võtame seda märkust vägagi tõsiselt ning nagu te teate, meil on olemas dokumentide avalik register, see on olnud käigus juba kahe tuhande teise aasta juunikuust ning sest saadik on komisjon öö, loonud ka komi-, komitee menetluste jaoks registri ning ka ekspertrühmade jaoks registri. me teeme kogu aeg kõik selleks, et oma sisemist in-, infotehnoloogia süsteemi ajakohastada, muidugi see üleöö ei toimu, selle kallal tuleb ju tööd teha kuid võtame alati arvesse vajadust äh, suurendada avaliku registri kohaldamisala ning ma usun, et te teate ka minu isiklikku pühendumist sellele teemale. mööname, et me peame tööd siin ära tegema, et suurendada äh, avalike registrite kohaldamisala ning äh, muidugi töötame siis suurema läbipaistvuse suunas selles vallas. Äh, siin äh, resolutsioonis räägitakse ka veel ühisest portaalist ja sellest projektist TransJai, mis oli siis läbipaistvus vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, kus on tehtud siis ettepanek teha ühtne portaal, et kodanikel oleks lihtsam juurdepääs dokumentidele. ma arvan, et me peame kogu seda praktilist tausta ja praktilisi tagajärgi äh, siin ka analüüsima, mida see kõik tähendab ning loomulikult oleks tore, kui oleks selline portaal, mis koondaks kõikide institutsioonide dokumendid ning me oleme muidugi valmis teiega selles valdkonnas koostööd tegema, siis see TransJai projekt, viitan siin juba oktoobris öeldule, see on kahe tuhande kümnendaks aastaks siis avalikkusele kättesaadav veel infovahetus institutsioonide vahel. ma mõistan, mida siin on silmas peetud, mida te tahate saavutada, kuid tahaksin meenutada teile ka seda, et meie institutsioonide vahel meil ju on juba töömeetod äh, paika pandud ka selle kohta, kuidas konfidentsiaalset teavet, mis komisjonile kuulub, vahetada ja see on raamkokkuleppe lisas ära toodud. pidagem silmas ka seda, et teabevahetus institutsioonide vahel ei ole otse, ei ole seotud avalikkusele juurdepääsuga ning neid kahte asja tuleb omavahel lahus hoida, nõnda nagu see praegu ka on. see raport ning arutelu on väga väärtuslik äh, ja seda kindlasti võime veel laiemalt ja põhjalikumalt arutada edaspidi ning ma olen väga tänulik parlamendi jõupingutustele äh, mis on suunatud sellele, et läbipaistvus ja avatus oleks kogu aeg meil päevakorral. tuleme paljude nende küsimuste juurde lähitulevikus tagasi, näiteks äh, äh liibe komisjoni ja Tšehhi parlamendi ühiskohtumisel järgmisel nädalal, kust minul ka on suur heameel osa võtta ning paari nädala pärast käsitleme seda tähtsat teemat, nimelt määruse kümme nelikümmend üheksa uuesti läbivaatamist ning ma arvan, et me ei peaks peatuma seal, me peaksime avatuse ja läbipaistvuse suunas edasi minema, vaatama, mida me saame teha veel kaugemale minnes registrite kasutamine, kasutajasõbralikkuse juurdepääsu parandamine, aktiivne info jaotamine ja, ja levitamine, dokumentide kiire avaldamine ja eelmisel aastal tegin mina isiklikult registri oma kirjavahetusest, mis on nüüd ka veebis kättesaadav ning ma olen kindel, et teilgi on selliseid mõtteid ja viise, kuidas on võimalik asju paremaks muuta, kui me äh, vähegi selle üle vaimume mõtlema, suur tänu! suur tänu, proua Valström! nüüd läheme fraktsioonide esindajate juurde, kõigepealt EPP kaks minutit, äh, härra Herrero. suur tänu, president, härra Kapato teie raport on täis head tahet ja äh, kõige ilmsemaks tõendiks äh, selle kohta on see, et ei ole tehtud ühtegi muudatusettepanekut Kodanikuvabaduste komisjonis. Te ise tegite küll muudatusettepanekuid oma raportisse ja need muudatused äh, muutsid raporteid veelgi radikaalsemaks Äh, see aga tekitab omakorda minus äh, teatud tõsiseid äh, kahtlusi. Te olete teinud nelja tüüpi muudatusettepanekuid, need osad asjad, mida te soovite, on täiesti võimatud, näiteks te soovite asju, mis ei ole õiguslikult võimalikud seni, kuni Lissaboni leping ei ole jõustunud, me ei saa hakata harmoneerima erinevate komisjonide määrusi. ja kahe tuhande üheksas aasta peaks olema läbipaistvuse aasta, ütlete teie. nüüd on juba natukene hilja, see aasta on käes ja on veel mõned asjad, näiteks te soovite läbipaistvust poliitiliste fraktsioonide kohtumistel. meil on samas tarvis ka privaatsust teatud äh, asjade otsustamisprotsessis. see ei tähenda läbipaistvuse puudumist, meil on tarvis läbipaistvust avalikel kohtumistel, aga mitte omavahelistel äh, sisestel äh, aruteludel, mida meil peab endiselt olema võimalus pidada privaatselt, nii et selles osas ei saa ma teiega olla täiesti nõus samuti ütlete et, et üheksakümmend protsenti õigusloomest toimub komitoloogia kaudu, see on täielik liialdus, härra Kapato. komitoloogial äh, on äh, terve rida läbipaistvusega seotud sätteid, meie püüame äh, sisse viia rohkem kontrolle ja bürokraatiat, äh, kui me suudame toime tulla. tarvis on suuremat lihtsust. ja minu aeg hakkab otsa saama, aga on mõned asjad, mis ei ole üldse vajalikud. ma saan aru, et võib-olla on ja öelda, et me peaksime teadma, missugused saadikud käivad täiskogudel, kes käivad komisjonides. me tegelikult teame juba seda, protokollid on kättesaadavad kõikidele, meie kuludega seonduv on kättesaadav kõikidele, kodanikel on juba juurdepääs sellisele informatsioonile ma saan aru, et võib-olla avalikkusele meeldivad sellised üleskutsed sellises sõnastuses aga me tahame, et läbipaistvus näitaks asju nii, nagu need reaalsuses on. ja härra Kapato, kui te püüate asju näidata teistmoodi, kui need tegelikult on, siis see ei paranda läbipaistvust. aitäh teile, härra Herrero. sotsiaaldemokraatide nimel kaks minutit, härra Cashman. suur tänu, president, ja suur tänu, Marko, väga hea raporti eest. kahjuks ma pean nõustuma paljude teistega parlamendis, et te olete läinud võib-olla liiga kaugele eelkõneleja ütles, et äh, teatud asjad on võimatud. Äh, kui me ei äh, soovi aga võimatut, siis kuidas me üldse muutusi saavutame? parlamendisaadikud panevad oma veebilehekülgedele või parlamendi leheküljele üles informatsiooni, kus nad on, mis nad teevad, see ei tähenda tingimata, et nad on oma töös tõhusad Äh, juurdepääs kõikidele dokumentidele, mis on kolmes institutsioonis seoses nende seadusandliku rolliga, see on asi, mille juurde me peame tulema tagasi. me peame ots-, defineerima, mis on õigusloome, äh, kuidas see määrus on toiminud senini ja kuidas seda paremaks muuta. ja seda saame teha koostöös kõikidega, äh, Rootsi mm, minister Cecilia Malmström, praegune minister, on samuti Äh, töötanud selle kallal. me saame aru, et äh, paljud mõistavad, et on asju, mis juhtuvad, eriti nõukogus, nagu te olete välja toonud, kus äh, riikide ministrid on kaasatud, aga kuidas nad arutavad, kuidas nad hääletavad, see on saladus ja kui me suudame vabaneda sellisest saladuse loorist ja näidata, kuidas ministrid tegelikult hääletavad, siis tekiks nendel ministritel vastutus ka eh, oma riikide kodanike ees ja järsku eh, oleksid eh, ka riikide kodanikud seotud kõigega, mis toimub Euroopa tasandil. nii et Margo, sa võib-olla oled läinud kaugemale kui su pädevus Äh, kui ma ei teaks, et see Itaalia radikaal, siis ma ei oleks sellest raportist äh, kunagi seda järeldanud, aga poliitilised parteid, et nad äh, nii-öelda kannaksid üle oma arutelusid, seda ei hakka juhtuma. aga siin olles me usume Euroopasse, mis on vastutav oma kodanike ees. nii et minu süda on küll teiega, aga ma pean järgima hääletamisel oma mõistust aitäh, härra Cashman. ALDE fraktsiooni nimel härra Alvaro. suur tänu, härra president, proua asepresident. homme me hääletame kolleeg Capato dokumendi äh, raporti üle ning äh, alati väga tõhusat äh, tööd tegev kolleeg juba viitas sellele, kuivõrd oluline on pakkuda avalikkusele juurdepääsu nendele dokumentidele. mina olen arvamusel, et äh, siin mõned tehtud etteheited äh, eelneva kolleegi suust ei ole päris äh, põhjendatud. küsimus on selles, kuidas täpselt äh, anda äh, juurdepääsuõigus või kuulamisõigus äh, igasuguste koosolekute puhul on ju ka salastatud äh, koosolekuid, aga ma olen arvamusel, et musta pesu pestakse siiski kodus, mitte avalikkuse ees. fraktsioonid äh, tunnevad tihtipeale huvi avalikkuse vastu, aga ainult siis, kui see on nende huvides. ja kui toimuvad äh, parteide kongressid, äh, kus ka mõnikord asi läheb väga kuumaks nii-öelda, eh, siis ollakse küll selle poolt, et avalikkus on kohas, aga muude koosolekute puhul võib-olla tingimata mitte. meil on võimalik teha äh, veel muudatusettepanekute näol parandusi sellesse raportööri, raportisse mis puudutab aga nüüd läbipaistvuse teemat, siis ma tõesti olen äh, tugevalt sellele arvamusele, et meil peaks olema juurdepääs istungi dokumentidele. samas tuleb esile tõsta, et Euroopa Parlamendis juba on need äh, läbipaistvuse ja juurdepääsu võimalused paremad kui mõnes teises liikmesriigi parlamendis Michael juba juhtis tähelepanu sellele, et kodanik peab teadma, kes millise otsuse on vastu võtnud, alles siis on kodanikul võimalik poliitiliselt vastutustundlikult käituda. veelgi olulisem on see, et oleks juurdepääs dokumentidele, mis on vastu võetud nii-öelda komitee menetluses. eriti puudutab see vedelike transporti äh, lennunduses sellest ei saanud aru ei kodanikud ega ka parlamendiliikmed ja läbipaistvuse nõue on ju just kodanike huvides, et nemad saaksid äh, aru, kuidas äh, otsused vastu võetakse ning vastavalt sellele siis ka hääletada valimistel. Äh, suur tänu, Marko, kohtume homsel hääletusel. suur tänu nüüd UN-i nimel, härra Tšernetski, üks minut. aitäh president, komisjoni asepresident, daamid ja härrad, me peame tundma muret äh, kodanike pärast. Euroopa Liit ei ole ainult äh, eurokraatide jaoks ja seepärast äh, peame parandama läbipaistvust ja suurendama institutsioonide usaldusväärsust üks probleemidest on see, et me ei küsi inimestelt, äh, mida nad arvavad, missugused on nende seisukohad ja äh, väga vähe kasutatakse ka näiteks rahvahääletusi välja selgitamaks, äh, mida inimesed tegelikult mõtlevad. ma arvan, et on olemas argumendid, miks mitte avalikuks muuta fraktsioonide sisest tööd ja hakata sealt ülekandeid korraldama, aga tarvis on äh, automaatselt avatud juurdepääsu üldisele informatsioonile ja et väljaspool seisjatel oleks selge, kust nad informatsiooni leiavad. tihti Euroopa Liit ja institutsioonid on kodanike jaoks äh, kaugenenud ja see omakorda tekitab apaatiat. on aeg see protsess ümber pöörata. aitäh, härra Tšernetski. nüüd edasi kuue NGL nimel üks minut äh, proua Svensson. suur tänu, president. härra Kapato raport näitab, et avalikkuse, avalikkusel on huvi eh, juurdepääsuks dokumentidele ja süsteemis on mitmeid puudujääke. ma loodan, et Äh, parlament hääletab läbipaistvuse poolt, kui me äh, hääletame seda teemat. ja pean ka ütlema, et ei saa aktsepteerida edasikantud vastutuse põhimõtet ja see hõlmab äh, üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu poolt iga-aastaselt toodetavatest dokumentidest, nende puhul puudub läbipaistvus. saadikute osalemine parlamendi töös peab olema täielikult avalik, ma toetan ka ühise, ühtse registri loomise ideed. Äh, läbipaistvus ei ole midagi populistlikku, see on lihtsalt demokraatia nõue edasi proua Lundgren, kaks minutit. suur tänu, härra president. avatus on iga demokraatia jaoks oluline. igal pool ju valijad toetavad neid, valivad neid äh, isikuid ning see on absurdne, kui valijatel ei ole õigust nõuda teavet nendelt, kelle eest nad on hääletanud, aga see juhtub sagedasti ja erinevatel põhjustel. sagedasti delegeeritakse töö isikutele, kes ei ole valitud ning siis vahetevahel öeldakse, et tahetakse turvalisust tagada, aga selleks, et seda saavutada, tuuakse sisse igasuguseid erandeid läbipaistvuse põhimõttesse ma arvan, et me peame kõiki neid ideid uuesti kaaluma. ei ole võimalik teavet täna enam salajasena hoida. pealegi on kodun-, kodanikel ju täiesti õigustatud nõudmised ning ei ole võimalik mingisuguste ettekäänete taha varjata ennast selleks, et nüüd äh, informatsiooni salajas hoida kord Euroopa Liidus oli kõik äh, äh, konfidentsiaalne ja järk-järguliselt hakati siis avanema, selles suunas on tähtsaid samme tehtud üheksakümne kolmandal aastal ja siis jälle üheksakümne kaheksandal aastal me juba aktsepteerisime, et suuremat avatust on tarvis ning ma olen väga uhke selle üle, et minu kodumaa Rootsi äh, omab kõige suuremaid läbipaistvuse traditsioone dokumentide avalikustamise osas. Turko kohtuasja tuleb muidugi ka järgida, eelmisel suvel tegi Euroopa Kohus selle otsuse, aga ikkagi on veel hulk maad minna selleks, et tagada täielik läbipaistvus Euroopa Liidus. terve hulk takistusi on meie teel, sellepärast peamegi toetama härra Kapato raportit, mis on üks hea algus sellel pikal teel suur tänu, nüüd üks minut härra Romagnolile. suur tänu, härra president, tahaksin kasutada omale omistatud aega selleks, et kinnitada, et toetan härra Kapato raportist suuremat osa. ma olen võib-olla üks vähestest parlamendiliikmetest, kes on rahuliku meelega avaldanud äh, oma kohalolekut, äh, kohaloleku kohta andmeid koos, äh, komisjoni koosolekutel ja mujal ning mul oleks olnud hea meel, kui press oleks seda ka tähele pannud Itaalias. vahetevahel on tegemist teabega, mis võib-olla ei ole tüüpiline teave, kuid ma püüdsin anda ettekujutust Äh, inimestele sellest, missuguse tegevusega Itaalia parlamendi liikmed siin Euroopa Parlamendis tegelevad ning ma arvan, sellis, selline teave on väga väärtuslik ning annab hea ettekujutuse sellest, mida me siin teeme ning ka valimistel kulub see marjaks. ning tegelikult see teave peakski iseenesest eest kõnelema, sellepärast ma ka kiidan härra Kapato jõupingutusi selles valdkonnas. härra Marineskole palun kaks minutit suur tänu, härra president. Euroopa Liit põhineb ju läbipaistvuse põhimõttel. sellele viidatakse artiklis üks ja kuus asutamislepingust ja ka põhiõiguste hartas Euroopa Liit on tahtnud alati otsustada võimalikult läbipaistvalt ja teha otsused kodanikele võimalikult lähedaseks. ja ainult parlament ei taha hoolitseda selle eest, et juurdepääs dokumentidele on tagatud. see juurdepääs dokumentidele suurendab ju usaldust meie institutsioonide vastu. selge on see, et Euroopa õigusaktid, mis pärinevad äh, aastast kaks tuhat üks, mis reguleerib äh, juurdepääsu dokumentidele, seda on tarvis ka ajakohastada, mistõttu me olemegi taotlenud, et tuldaks välja algatustega seda, neid dokumente, neid õigusakte reformida, nõnda et oleks kõikidele kättesaadavad kõik dokumendid. komisjon on silmas pidanud ka meie soovitusi, mis on äh, kahe tuhande kaheksanda aasta määrusettepanekus olemas. muidugi erinevad pooled on tulnud erinevate ettepanekutega välja, vahetevahel on olnud need ka vastuolulised, aga siit peaks välja kooruma kõigi jaoks parim lahendus ja kodanikel on õigus olla kursis selle teemaga sellepärast et see mõjutab nende elu kogu aeg. kolleegid demokraatia põhineb läbipaistvusel ja avatusel eriti tähtis on see praegu enne euroopa parlamendi juunivalimisi veebikeskkonna lihtsustamine aitaks kaasa europarlamendi valimiste aktiivsuse suurendamisele kui teavitada kodanikke saadikute tegevusest ja üldiselt euroopa parlamendi toimimisest arusaadavas keeles paneksime me noori ja vanu neist huvituma. e parlament on igati tervitatav algatus otsingu kriteeriumide alusel peaks kodanikule olema kättesaadav kogu teave saadiku tööst. nõustun raportööriga et lisaks täiskogule peaks inimesel olema juurdepääs ka komisjonides ja delegatsioonides tehtavale tööle. kodanik peab takistuseta saama tervikpildi meie tegevusest samuti toetan institutsioonidevahelise ühtse teabe ja dokumendiregistri loomise mõtet. on oluline et kodanik võiks jälgida teda huvitavat menetlust ja pääseda juurde kõigile dokumentidele ühest kohast. ühtse portaali loomine võtab aega kuid liikugem selles suunas see on meie tee nüüd ja edaspidi. toetan cappato raportit. suur tänu proua harkin üks minut palun! tänan. suur tänu, härra president. kui me räägime läbipaistvusest, siis me kõigepealt peame vaatama iseendasse, see tähendab kõiki Euroopa Liidu institutsioone. ma olen raportiga põhis, põhimõtteliselt raportiga nõus, aga mõne klausliga. Äh, on õige, kui me äh, anname teavet liikmesriiki li,, äh, parlamendiliikmete tegevuse kohta, jah, aga äh, lõpuks äh, me teame kõige hinda, aga väärtust pole sellel ikkagi. nii et see info hulk on üsna lai ja see ei pea muidugi piirduma ainult täiskoguga ja komisjonides tööga. siis me peame kogu selle töö äh, kokku panema, mida nad teevad, muidu äh, võib midagi kahe silma vahele jääma, jääda, sest see ei ole mitte kõigile silmaga nähtav Äh, härra Romagnoli ütles, et tema head tööd meedia silma ei jäänud, ega sellest pole midagi, aga lõpuks tahan ma öelda, et läbipaistvus peab olema meie tegevuses siis kui me õigusloomega tegeleme olen nõus härra cashmaniga et kõik kodanikud peavad teadma ka seda kuidas ministrid nõukogus hääletavad see on hädatarvilik muidu me hakkame siin süüdistama hoopis kedagi muud kui asjad viltu lähevad suur tänu Hans-Peter Martin, jälg. Äh, Hans-Peter Martin, üks minut, palun. minu kogemus on väga sarnane miljonite Euroopa kodanikega. proua volinik, ma tulin tuhande üheksasaja üheksakümne üheksandal aastal sellesse parlamenti suure entusiasmiga, mis ei jäänud alla teie entusiasmile ja ka kodanikud olid äh, väga entusiastlikud. ma tahtsin aru saada, kuidas võetakse vastu otsuseid, kuhu äh, voolab äh, raha. väga paljud kodanikud ütlesid, et nad ei saa aru, kuidas Euroopa Liit toimib ja ka mina ei saanud päris hästi aru. ja siis selgus, et paljude meetmete taga on tahtlik soov mõningaid äh, õigusakte ja nende mõjusid äh, nii-öelda varjata. ma soovitaksin minna teil kaugemale, kui Kapato raport äh, soovitab. sooviks, et te läheksite kaugemale ja seda ma ütlen pärast oma kümneaastast kogemust. härra Coelho, kaks minutit, palun härra president, äh, proua asepresident Wallström, austatud äh, parlamendisaadikud. läbipaistvus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid. see tugevdab meie institutsioonide demokraatliku iseloomu, see võimaldab kodanikel osaleda demokraatlikus otsustusprotsessis ning niimoodi antakse suurem legitiimsus Euroopa Liidu institutsioonidele. Nad on äh, koostatud vastutust andma kodanike ees institutsioonid peavad äh, avalikustama dokumendid ja tegevused. avalikkuse juurdepääs on ääretult oluline element kodanike institutsioonide vahelises suhtluses. siin kritiseeriti nõukogu, kuna nõukogu on katkestanud äh, koostöö selles valdkonnas ja nõukogu on kas äh, täielikult või osaliselt blokeerinud juurdepääsu olulistele dokumentidele. seda arengut puudutab ka Turko kohtuasi. oluline on, et Euroopa ministrite nõukogu õigustalituse dokumendid vähemalt avalikustataks. oluline on aru saada ju, kuidas otsuseid vastu võetakse. me peame üle saama kitsaskohtadest olemasolevad tulevased õigusaktid äh, tuleb äh, integreerida lähtuvalt Turko kohtuasjast. osad raportööri ettepanekud lähevad kaugemale, kui äh, õiguslik alus võimaldab, nagu mainisid ka kolleegid Ferrero ja härra Cashman. Turko kohtuasjas ütleb Euroopa Kohus, et tuleb rakendada eeskirju, aga tuleb äh, säilitada tasakaal vajaduse vahel dokumente avalikustada ja turvalisuse vahel. suur tänu. härra Kirita, palun. președinte, aș dori să subliniez faptul că dacă inițial. tänan, härra president ma tahaksin esile tõsta tõsiasja, et äh, kui härra Kapatot alguses paljud kolleegid äh, toetasid, äh, siis kaheksakümmend muudatusettepanekut siiski näitavad teistsugust pilti me peaksime ka oma töödes tegelikult rohkem tähelepanu pöörama läbipaistvusele kodanike huvides. kui nüüd rääkida Euroopa Parlamendi koduleheküljest, siis äh, peaksid äh, seal olema loetavad ka saadiku poolt esitatud muudatusettepanekud, siis saaksid äh, kodanikud aru, mida teeb saadik lisaks kõnelemisele täiskogu saalis. kõik äh, koosolekud peaksid loomulikult olema avalikud ning ka nõukogu peaks enne Lissaboni lepingu vastuvõtmist äh, sama teed minema. proua Tomaševska, üks minut, palun. <clears throat> suur tänu, härra president. kodanikel on õigus infole kodanikud peavad teadma, mida teevad valitud saadikud siin kõrges ametis. eriti puudutab äh, see Euroopa Liidu institutsioone ja ministrite nõukogu. ministrite nõukogu dokumentidele on eriti raske ligi pääseda. veebikeskkond äh, peab olema kodanikule lihtsamalt arusaadav, et oleks võimalik äh, kiiremini infot kätte saada, aga mitte kõigil ei ole juurdepääs internetile, olgugi et see on tänapäeval suhteliselt levinud. oluline on see, et äh, andmed oleksid kättesaadavad näiteks avalikes raamatukogudes ning äh, dokumendid peaksid olema kättesaadavad ka puuetega inimestele, kes ei saa lugeda tavapärasel moel. suur tänu! suur tänu! proua Sederschild, palun. suur tänu, härra president. avatus on tõesti dramaatiliselt muutunud Euroopa Liidus viimasel ajal, selles osas olen volinikuga nõus. eriti just, mis puudutab vastavat direktiivi ja veebilehti minu arvates on olukord äh, selline, et komisjon ja volinik on teinud siiski viimastel aastatel palju. alguses äh, ei olnud just äh, eriti lihtne teha koostööd, aga viimastel aastatel on olukord paranenud ja tõesti, me peame kiitma siis, kui see on asjakohane. loomulikult ei saa me toimida niimoodi, et äh, õigusloomeprotsess ei ole avatud, selles osas oleme me täiesti sama meelt härra Alvaroga, aga kui iga päev peaks ametnik või Euroopa Parlamendi liige äh, raporteerima selle kohta, mida ta on teinud, siis oleks see küll suhteliselt sobimatu, kogu päev läheks siis äh, selle dokumendi koostamiseks. me toetame härra Kapatot, kui äh, tahetakse vältida siin liigset bürokraatiat, aga tahetakse siiski panustada läbipaistvusele. suur tänu, härra president. õigusriigi põhimõtted näevad ette seda, et institutsioonid oleksid läbipaistvad. praktikas tähendab see omakorda seda, et võimalikult palju tuleks avalikustada dokumente ja tagada juurdepääs koosolekutele. nõukogu aga takistab juurdepääsu. kodanikud ähm, on keerulises olukorras ligipääsu osas, aga kodanike jaoks on väga oluline interneti kaudu infot saada. meil peaks olema seega ühtne Euroopa Liidu portaal, mis võimaldaks ligipääsu dokumentidele, mis tulevad kõikidest institutsioonidest. niimoodi saaksid kodanikud aru haldusmenetlustest ja kõikidest institutsioonidest paremini. proua Taul, palun. suur tänu, härra president. panin hoolega tähele, mida raportöör ütles siin on kaks kategooriat, juurdepääs äh, teabele ja juurdepääs dokumentidele nii õigusloome kui mitteõigusloome valdkonnas. ma toetan seda aktiivset läbipaistvust normina ja et salajasi kohtumisi ja saalidokumente oleks väga vähe. me tõesti peame teadma ka seda, kuidas meie ministrid hääletavad, nõnda et me saaksime nende käest küsida, et ei toimuks siin mingisugust sa-, palli veeretamist riigiparlamentides ning toetan juurdepääsu ka parlamendi tööle kõikidel tasanditel. me oleme ju siia valitud kodanike poolt ning nemad peavad nõudma meilt aruandmist. ja kõik meie fraktsi-, fraktsioonide koosolekud peaksid samuti olema. see on muidugi, see ei sobi muidugi. mul ei ole mingisugust kartust Ähm, läbipaistvuse suhtes, me teeme ju auväärset tööd ning me peame äh, selle eest ka seisma, suur tänu. suur tänu, härra Fatutso. härra president, mina olen täiesti kindel selles, et härra Kapato raport see raport ei, ei puuduta kuidagi ega haava kuidagi äh, riigiteenistujate õigusi, mingit konfidentsiaalsust või privaatsust. ei. ma arvan, et siin muretsetakse ilma asjata, seetõttu tuleb pigem meil toetada härra Kapato raportit, asjad peavad avalikud olema. ja mõned kolleegid, kes äh, arvavad, et seda avalikustamist mõnikord viiakse liigse äärmuseni, seda tuleb muidugi ka silmas pidada muidugi kodanikud tahavad teada, mida me teeme, loomulikult me oleme avatud avalikkusele ning äh, äh, riigiametnikud, nemadki saavad teada ju seda, millega äh, meie tegeleme, aga me ei saa asja ju ajada nii kaugele, et hakataks telefone pealt kuulama nende eraelu osas või midagi niisugust, loomulikult mitte. vastupidi, peaksid asjad olema me peaksime aru saama sellest, miks ja kuidas seadusloomet tehakse, olgu siis komisjonis, nõukogus ning parlamendis. suur tänu. Tara Sikerski. suur tänu. läbipaistvus, avatus, need peaksid olema kõige selle keskmes, mida tehakse Euroopa Liidu ja tema institutsioonide nimel kui asi nõnda oleks, siis oleks ka kodanikel, tavakodanikel lihtsam mõista, mida Euroopas tehakse Euroopa tasandil. ma arvan, et on usalduskriisiga tegemist ning siin on üks võimalus, kuidas asja parandada institutsioonidel on usalduskriis ja see on just sõnum, mille me saime Prantsuse ja Hollandi referendumitelt ja Iirimaalt. arvan, et institutsioonid peavad töötama selle nimel, et avalikkus neid aktsepteeriks ja toetaks võimalusel. see annab neile täiendavat autoriteeti nende otsuste tegemisel, mida nad inimeste nimel vastu võtavad ka Euroopa Parlamendil on siin roll mängida, sest nemad on, parlament on ju valitud kodanike poolt. ja nüüd äh, sõna volinik Wallströmile. suur tänu, härra president, auväärsed parlamendiliikmed, suur tänu teile selle arutelu, diskussiooni eest. siin on raske kokkuvõtet teha, aga kordaksin mõnda, mida teie olete juba öelnud tegemist on põhimõttelise elemendiga igas demokraatlikus institutsioonis. ja vaadelgem asja kodanike vaatevinklist, neil on õigus teada seda, mis toimub, neil on õigus juurde, sa omada juurdepääsu dokumentidele ning teha siis informeeritud otsus selle alusel ning meil kõigil äh, on siin võtmeroll mängida äh, nimelt sellel aastal, seitsmendal juunil lähevad Euroopa kodanikud valima ning on loomulikult esmatähtis, et neil on enne seda olemas juurdepääs informatsioonile. me kanname oma õlul ikka kaasas ajaloolisi, kultuurilisi öö, erinevusi, taak õietigi selles suhtes, mida tuleb avalikuks teha, mida mitte. mina olen näiteks pärit riigist, kus on avatuse traditsioonid väga pikaajalised, samas kui mõnes teises liikmesriigis on see asi vastupidi olnud. kõik asjad tehakse kõigepealt salajaseks ja siis tehakse natukese avalikuks seda, mida arvatakse, et salajane ei pea enam olema. nii et siin on tegemist veel asjadega, millega meie peame kõigepealt tegutsema. ma arvan, et see raport on näidanud ka kõiki neid seoseid, omavahelisi seoseid, seoseid nende probleemide vahel ning me peame seda asja vaatama ka poliitilisest vaatevinklist. Lissaboni lepingu ilu, mis oleks, seisneks selles, et kõikidel oleks suurem juurdepääs dokumentidele ja lõpeks lõpuks see süüdistamise mäng ära nii et kõigil on võimalik täpselt jälgida seda, mis Euroopas, mis nõukogu tasandil ka toimub, härra Kašman mainis seda, see on tõesti väga-väga tähtis element meie kõikide jaoks ning ma loodan, et te teate, et te võite minu peale loota selles asjas, ma iga päev võitlen sellesama asja nimel, et komisjon muudaks paremaks juurdepääsu oma dokumentidele, vaatame, mida me teeme oma öö, komisjonides, mida me saame teha registrite asjus, terves reas neis valdkondades, mida härra Kapato on ka siin maininud. me peame survet hoidma edasi või teiegi peate hoidma survet komisjonil, aga peate muidugi pidama silmas ka seda, et parlamentigi puudutab seesama asi, teiegi saate asja paremaks teha, teiegi puhul on avatus ja läbipaistvus tähtis. ja kindel on see, et tegemist on demokraatia tugevdamisega, kui me seda teeme Euroopas ning meil kõigil on äh, võimalik selles valdkonnas midagi ära teha, valmistades ette Euroopa Liidu, Euroopa Parlamendi järgmisteks valimisteks. suur tänu, selle teema juurde tuleme siis väga rutuliselt tagasi, kui me arutame määrust kümme nelikümmend üheksa, suur tänu. Eh, aitäh, härra raportöör. suur tänu, president ja suur tänu proua volinikule. midagi, mida ma varem ei öelnud, aga nüüd ütlen. nimelt, et raportis on öeldud, et on toimunud edasiminek ja e, juurdepääs dokumentidele on muutunud paremaks. ma leian, et kuna informatsiooni tuleb luua nii, et seda oleks võimalik hiljem ka avaldada, tähendab, ma ei taha öelda, et me peaksime looma tohutu bürokraatia aparatuuri selleks, et kõike avalikustada, aga dokumente tuleks koostada ka nii, et neid oleks võimalik avalikustada ja need oleksid olemas siis, kui kodanik neid soovib näha loomulikult äh, kaasneb äh, kõigega ka konfidentsiaalsuse aspekt äh, ja paljud mainisid siin poliitiliste fraktsioonide sisest tööd ja olen sellega nõus. loomulikult fraktsioonid võivad kohtuda suletud uste taga ja ma ei kavatse muutuda ekstremistiks äh, või äärmuslaseks selles valdkonnas ja nõudes selliste kohtumiste äh, avalikustamist. Äh, paljud mainisid siin ka kohtumistel osalemist ja hääletamisnimekirju ja nii edasi. kui vaadata kohtumiste protokolle, siis on võimalik killukestest ka pilt kokku panna ma olen näinud Itaalia ajakirjanduses erinevaid sellealaseid kirjutisi või seda, kus minu kohta on öelda, et mina üldse kohal ei käi kohtumistel, mis pole üldse õige. aga infosüsteem peaks olema loodud sellisel moel, et see oleks ligipääsetav ja arusaadav inimestele, kes soovivad selle kaudu infot hankida. see, kas, ma ei taha öelda, et see, kas keegi teeb oma tööd tõhusalt või mitte, sõltub sellest, kui paljudes kohtades ta kohal käib. aga kui keegi näiteks pooltel kordadel või rohkem üldse kusagil kohal ei ole, siis see on siiski mingi näitaja Äh, ja ta jätab äh, ennast avatuks ka kriitikale selle kohta. ma loodan, et äh, meil ei teki viimase minuti üllatusi ja me ei jäta välja siit mingeid olulisi sätteid, aga leian, et see raport on tõesti olulise tähtsusega ja veel kord suur tänu kõikidele aitäh, härra Kapato, ma loodan, et teid ikkagi tagasi valitakse. Äh, selleteemaline arutelu on nüüd lõppenud, hääletamine homme. järgmine päevakorrapunkt on Aleksander Graf-Lambsdorfi raport riigihanked kaitse- ja julgeoleku valdkonnas. raportöörile neli minutit. austatud äh, kolleegid,